teile teada anda, et äh, kahekümne esimesel mail otsustas esimeste konverents lähtuvalt äh, kodukorra artikli sada kolmkümmend neli lõikest kolm lähtuvalt äh, korraldada kahekümne kolmanda juuni pärastlõunal kolmest viieni erakorraline täiskogu nõukogu president äh, härra Van Rompuy annab siis teada ülemkogu otsustest, mis toimub äh, seitsmeteistkümnendal juunil äh, lähtuvalt artiklist viisteist. härra president, mul on protseduuriline küsimus. tahaksin küsida, et kas see nüüd muutub pretsedendiks, et äh, siit oma laua pealt äh, leiame dokumendid, äh, mis puudutavad allakirjutatavaid taotlusi. ühesõnaga, meile tuuakse siia laua peale mingit rämpsu ja meil ei ole selle üle üldse mitte mingisugust kontrolli. kas te saaksite siin seda asja mõjutada? Right, Atkins, of... härra Atkins, meie võtame arvesse teie protestimärkuse või mis iganes see oli. jah, härra Langen. ja samas punktis ei piisa sellest, kui president võtab selle teadmiseks. ma nõuan, et see tegevus lõpetataks La presidencia toma nota para actuar en consecuencia. ma võtan teadmiseks selle ja tegutsen ka vastavalt, aga teadmiseks võtmine on esimene samm ja siis pärast seda, kui on asi teadmiseks võetud, siis tuleb teha seda, mida iganes tuleb teha. mul on äh, hea meel teile teada anda et äh, siin täiskogul on meil Kuveidi Rahvusassamblee delegatsioon külaliste äh, galeriil. me tervitame Kuveidi delegatsiooni. Está presidida por el señor